el señor presidente. lugupeetud. daamid ja härrad, istung on avatud. esimene päevakorrapunkt. härra Kabrnohi raport sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja härra Kabernohil on sõna neljaks minutiks, palun. härra president, daamid ja härrad